Allora, possiamo... niisiis. Äh, ah, questo devo sapere. Allora, ah, vabbè. allora intanto... niisiis, äh, jätkame oma päevakorraga. Dobbiamo procedere alla... me panime eile paika päevakorra ning nüüd on meil ette nähtud siis hääletamine. meil on äh, Euroopa Parlamendi valimiste parandamise teemaline raport ja siis samuti eelarvemandaadi raport. ja siis annan teile ülevaate, mis toimus koordinaatorite kohtumisel, siis Foxi ja Hefneri raport Euroopa Parlamendi ja institutsioonide asukoha kohta, siis Janaku raport, mis puudutab Euroopa tasandi erakondade ja eh, poliitiliste sihtasutuste rahastamist, eh, see, räägin sellest, kuhu triloogilisega on jõutud, siis Stockholmi programm, seal olen mina raportööriks ning lõpetuseks härra Tšarskovski raport, mis käsitleb nõu, nõusoleku menetlust see on siis tänane päevakorrapunktide järjekord ning kõigepealt, nagu ma ütlesin, siis hääletus teemal, kuidas parandada Euroopa Parlamendi valimiste korraldust kahe tuhande neljateistkümnendal aastal. niisiis panen kompromissi kolm hääletusele, kes on poolt, palun andke märku. vastu. erapooletud vastu võetud ühe vastuhäälega, niisiis kompromiss kolm on vastu mõeldud, vastu võetud. see tähendab, et kakskümmend üheksa, kakskümmend kaheksa, kakskümmend seitse ja kolmkümmend langevad kõik ära ja läheme kohe kompromissi neli juurde, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli on vastu võetud, niisiis läheme edasi kaheksakümne ühe juurde, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend me peame hääletama, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üks langeb ära või, või ei, ei lange ära. niisiis hääletame kolmekümmend ühte, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kompromiss viis. härra Tahv, ma arvan, et me peaksime äh, erakond, poliitilised era, erakonnad siia punkti sisse panema. praegu räägitakse siin ainult liikmesriikidest, aga erakondadel on ju ka kohustus äh, äh, esitada siis äh, enda kohta infot hääletussedelil kujul, nagu nad soovivad kutsuks liikmesriike ja erakondi üles hoolitsema selle eest, et nende nimed ja kui äh, vaja, siis ka logod, äh, Euroopa erakondade, tasandi erakondade logod oleksid siis sellel hääletussedelil. niisiis, ma paluksin, et me lülitaksime sinna juurde veel äh, need täiendavad sõnad. And political parties intervenire Gualtieri e poi qualche altro che non ho eh, visto. härra eh, eh, Gualtieri, ma olen nõus. jah, meil valitseb selles osas üksmeel. hästi, kas keegi on vastu sellele suulisele muudatusele? ei ole, siis me võime hääletada. kompromiss suuliselt muudetud kujul, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud äh, viis vastuhäält, erapooletuid ei olnud. kolmkümmend neli langeb nüüd ära. Läheme kohe kompromissi kuus juurde nüüd, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud nelikümmend üks, nelikümmend kolm, nelikümmend viis, nelikümmend neli, nelikümmend kuus ja nelikümmend kaks langevad ära. nüüd hääletame siis. me pidime neljakümmend kaheksat nüüd hääletama, jah, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? nelikümmend seitse, kes on poolt? me peame käed kokku lugema kes on vastu? me peame ka uuesti eh, käsi lugema siin me ei saa teha elektrooniliselt, sest mul endal ei ole hääletuskaarti. ka minul ei ole hääletuskaarti. me peame nüüd siis ikka käe, käe tõstmisega hääletama, hääletame uuesti. esimees, meil on ka varem siin komisjonis olnud äh, probleeme, kui hääletus on väga tasavägine, siis äkki üritaks siiski elektrooniliselt hääletada ja lisaksime sinna siis need inimesed, kellel ei ole kaarti kaasas. tundub mõistlik ettepanek olevat, ütleb härra Kassiini, niisiis hääletame elektrooniliselt. nüüd ma olen kaotanud järje, mida me parajasti hääletame, ütleb esimees nelikümmend seitse, härra Tafi muudatusettepanek, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. näib, et meil on siin mingi probleem, süsteem ei tööta chairman is it really that difficult to count to twelve? kas tõesti on väga raske kaheteistkümneni lugeda, küsib härra Fox. äkki me saaksime siiski käe tõstmisega äh, hääletada, näib, et teie kolleeg lihtsalt ei saa aru, kuidas see hääletussüsteem siin töötab. härra Tahv. järgmine kord Äh, järgmiseks korraks üritame välja selgitada, kuidas elektrooniline süsteem toimib, aga praegu me seda küll käima ei saa, ma vabandan. niisiis hääletame käe tõstmisega ja loeme käsi väga täpselt. härra Tahv jällegi. peaks olema ometigi keegi meie komisjonis, kes vastutab selle eest, et süsteem toimiks, meil peab ju olema ometigi keegi personali hulgas, kes oskab seda hääletussüsteemi sisse lülitada. ma saan aru jah, mida te mõtlete. Äh, sekretäriaadi juht ei ole siin ja sellepärast meil on probleeme. varem ei ole meil sellist olukorda olnud aga ma arvan, et me ei tohiks rohkem aega raiskama. probleemi saab ju kergesti lahendada, kui me tõstame kätt ja käed täpselt kokku loeme. niisiis, härra Duffy muudatus nelikümmend seitse hääletusel, kes on poolt, palun andke käega märku. ja loeme nüüd käed kokku, ma loen ise ka. teeme veel korda, ma jõudsin kümneni juba. Uno, due, tre, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. üksteist. kes on vastu, palun andke käega märku. me lugesime poolthääled kokku, neid oli üksteist. palun, palun säilitage kord saalis. me, kes on poolt, kor-, kordame veel. Te otto, nove, dieci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 üksteist, niisiis vastu võetud, kaksteist üheteistkümne vastu. nüüd viiskümmend langeb ära. kaheksakümmend kolm langeb ka ära. kaheksakümmend neli. proua Beljeerilt, kes on poolt, palun andke märku. vastu. erapooletud, vastu võetud. viiskümmend üks kas me seda peame hääletama? ei, see langeb ära, sellepärast et nelikümmend võeti vastu. nelikümmend üheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend poolt. vastu. erapooletud, vastu võetud. viiskümmend viis poolt. vastu erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend neli poolt, vastu mulle tundub, et samasuguse enamusega tagasi lükatud, aga loeme igaks juhuks hääled kokku, kes on poolt? nove contrari üheksa ja nüüd vastuhääled tagasi lükatud. viiskümmend seitse, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kaheksa poolt. peame kordama, viiskümmend kaheksa, kes on poolt? sette, otto, nove contrari vastu vastu võetud üksteist üheksa vastu ma lugesin ju kokku käed sain ühe üksteist poolthäält teeme veel viiskümmend kaheksa. härra Tahv. äkki kontrolliks uuesti, kas elektrooniline süsteem toimib. teeme palun elektroonilise hääletuse. hästi, tänu sekretäriaadile süsteem nüüd toimib. kas kõik on valmis hääletama? alustame. viiskümmend kaheksa, kes on pool, eh, palun eh, hääletage, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. ja tulemus on teie ees. näib, et süsteem jälle ei toimi hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud nagu näete, kümme poolt, kaksteist vastu. mina tahtsin poolt hääletada, nii et, et minu koha peale tuleb äh, üks pluss juurde. kas keegi, kellel ei ole hääletuskaarti, proua Tšanaku, kas te olete hääletanud? kaksteist, kaksteist on seis, neid viike ja muudatusettepanek on tagasi lükatud non ho capito niente.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 ei, enne me hääletasime Schöflini muudatusettepanekut. kaheksakümmend viis on ka tagasi lükatud, viiskümmend üheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitse, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. seega jõuame kompromissini kaheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend viis ja kuuskümmend kuus langevad ära ja hääletame kuuskümmend seitset, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nüüd kuuskümmend üheksa. kes on poolt? oot, üks hetk. siin on suuline muudatusettepanek. kas keegi on suulise muudatuse vastu, ei ole, siis hääletame, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitsekümmend kolm. ei, seda me ei pea hääletama. see langeb ära. sama ka seitsmekümne kuuega. seitsekümmend seitse, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, läheme põhjenduspunktide äh, volituse neli kohta on suuline muudatus raportöörilt. vastu võetud juba jah, muudatus kaks niisiis kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatused kolm ja neli langevad ära, viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd kuus, kes on poolt? vastu? tundub, et võeti vastu, aga kontrollime. muudatus kuus. me kontrollime elektrooniliselt muudatust kuus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kolmteist äh, kümne vastu. mina ise oleksin vastu hääletanud, aga see lõpptulemust ei muuda, seega vastu võetud. kaheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksa poolt, vastu. mulle tundub, et lükati tagasi, aga igaks juhuks kontrollime. kontrollime elektrooniliselt, muudatus üheksa. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. ja see on tagasi lükatud viisteist kaheksa vastu. muudatus üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. hästi, kui tahate kontrollida, kontrollime. muudatus kümme, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud ma tegelikult äh, lihtsalt, mul keel vääratas, ma tahtsin öelda vastu võetud, kompromiss kaks, kes on poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kuusteist, kes on poolt? ei, ei, viisteist enne. viisteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd neliteist kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud, kuusteist, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud, seitseteist, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud, kaheksateist poolt? vastu? kontrollime kaheksateistkümnendat. hääletus on alanud, muudatus kaheksateist. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. mina ise oleksin poolt hääletanud, aga minu hääl ei muuda midagi. üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend härra Rangelilt. teeme, äh, teeme kohe elektrooniliselt, kolleegid, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. ja see on vastu võetud, viisteist häält seitsme vastu. kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksakümmend. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kas te tahate kontrollida hästi? niisiis, kakskümmend kaks hääletus on alanud. Ah, kakskümmend kolm, jah. ja, ja õige, kahekümne teise me juba hääletasime ära. kakskümmend kolm, härra Schöpflin, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud see on vastu võetud ühe häälega kakskümmend neli, kes on poolt? vastu? tagasi lükatud, kakskümmend viis, mis sellega nüüd oli? Dobbiamo votare? C'è un, un emendamento eh, linguistico e un problema di traduzione eh, il 25. Linguistic. So we, uh, it's not necessary to... härra Duff, äh, seda ei ole vaja hääletada, sest see on keeleline ja nüüd viimane, kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd lõpphääletus. palun andke märku, kui olete pool- äh, või soovite elektrooniliselt hääletada. elektrooniline hääletus. hästi. hääletus on alanud. hääletus on nüüd lõppenud hea küll, natuke kauemaks jääb avatuks. härra Scholz, kas me hääletasime neljakümne kolmandat muudatust, minu arvates ei hääletanud ja mulle tundub, et see on oluline. nelikümmend kolm. Hmm. Page three. Page three. Non abbiamo votato, non vi risulta votato? Is this compatible with compromise? Äh, see on kooskõlas muudatusega kuus ja ha ragione lui allora è vero eh, c'è jah, esimees ütleb, et ta vabandab. niisiis, enne lõpphääletust hääletame ka muudatust nelikümmend kolm härra Scholzilt, kes on poolt, palun andke märku. vastu? erapooletud? tagasi lükatud? ja nüüd lõpphääletus ja teeme selle elektrooniliselt. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, aga minu hääl tuleb ka lisada, mina olin poolt. väga tore, aitäh, kolleegid ja läheme nüüd edasi Eh, enne, enne tahaksin veel tänada härra Tahvi ja nüüd läheme edasi siis eh, härra Messerschmitti arvamuse juurde. kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarve mandaat triloogiks. muudatus kolm, kes on poolt, palun andke märku. kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, viis poolt. vastu. kas kontrollime elektrooniliselt? hästi, kontrollime nelja elektrooniliselt. ei, viit kontrollime. viis on see, mida me kontrollime. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. kuus, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kümme. siin on meil osade kaupa hääletamine. esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud tundub, et võeti vastu teine osa, kes on poolt, vastu. kontrollime seda parem, kolleegid. hääletus on alanud, teine osa, muudatus kümme hääletus on lõppenud. minu hääl on äh, otsustav siin ja mina olen vastu niisiis, see on tagasi lükatud. üksteist. kes on poolt? vastu? vastu võetud kaksteist. poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud. neliteist poolt. neliteist, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kas tahate kontrollida? hästi. muudatus neliteist, elektrooniline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja vastu võetud. viisteist ja ka kolmteist, hääletame koos, kes on poolt härra Tahv, need on ära langenud. jah, tõesti, teil on õigus, ütleb esimees. Need on ära langenud, neid ei ole vaja hääletada, kuusteist järgmisena. kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud? seitseteist, kes on poolt? millest nüüd probleem on? seitseteist hääletame, kes on poolt? Vas-, kes on seitsmeteistkümne poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud. kaheksateist poolt. vastu. kontrollime seda elektrooniline kontroll kaheksateist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. üheksateist, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. kas te tahate kontrollida? Ah, härra Tafi muudatusettepanek võeti vastu. niisiis, esimees vabandab. me hääletasime Tšaskovski muudatusettepaneku, see võeti vastu ja see tähendab, et härra Duffy kakskümmend langeb ära või oleks pidanud ära langema. peame seda tulemust siis muuduta, muutma nüüd kakskümmend üks järgmisena. kes on poolt? vastu? peaksime seda vist elektrooniliselt kontrollima. kakskümmend üks, kes on hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakskümmend kaks poolt. vastu. ma arvan, et parem kontrollime seda ka elektrooniliselt, muudatus kakskümmend kaks. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. üks, kes on poolt, vastu. mulle tundub, et sama enamus, see on tagasi lükatud, kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd lõpphääletus teeme selle elektrooniliselt. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ühehäälselt vastu võetud. ja minu hääl tuleb veel siia juurde lisada. oi, vabandust, kaks erapooletut oli ka siiski. suur aitäh. sellega oleme hääletuse lõpetanud tahaksin tänada raportööre ja nüüd on mul mõned teadaanded, mis puudutavad koordinaatorite kohtumist. Allora, la riunione dei coordinatori ha esaminato in modo particolare koordinaatorite koosolekul keskendusime me saja viiekümne Euroopa Parlamendi saadiku taotlusele kontrollida, kas kaks erakonda pidasid kinni Euroopa Liidu aluspõhimõtetest. me otsustasime kirjutada kirja Euroopa Parlamendi presidendile ning juhtida tähelepanu, et asjaolule, et selles küsimuses me praegusel hetkel otsust langetada ei saa, sellepärast et põhjus, miks erakondade osas on tekkinud sellist kahtlust, on esitatud nüüd ja me oleme jõudnud otsusele, et me ei peaks äh, arutama nende asjade üle oma komisjonis enne, kui meile on esitatud äh, vajalikud andmed kirjalikult Äh, me ei saa sellest rääkida avalikult, äh, sellest saab rääkida ainult äh, suletud uste taga eratöö, eritöögrupiga. praegusel hetkel toimub ka Euroopa tasandi erakondade statuudi teemaline arutelu ning need kaks arutelu võivad teineteist mõjutada. nii et praegusel hetkel jõudsime me otsusele, et me peame siin jääma äraootavale seisukohale. samuti otsustasime me muuta Lissaboni lepingu rakendamise raporti ja kahe tuhande neljateistkümnenda aasta parlamendivalimiste ettevalmistamise raporti pealkirja, sellepärast et praegusel kujul see pealkiri kattub osaliselt Gualtieri Lamassuuri raportiga ja härra Rangel teeb seda raportit ja härra Tšartskovski Äh, räägib meile äh, või esitab meile täpsema ja õigema pealkirja ettepaneku. Va bene, poi il per quanto riguarda altre relazioni di iniziativa io ho chiesto che si ja mis puudutab teisi algatusraporteid, siis äh, olen esitanud taotluse Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide vaheliste suhete kohta raporti koostamiseks, kuid me ei saa praegu selleks heakskiitu taotleda, sellepärast et meil on juba meie ette nähtud viis algatusraportit eraldatud, nii et ma tahaksin, aga ma tahaksin paluda esimeste konverentsilt luba esimeeste konverentsilt nõusolekut meie äh, algatusraportiteks. kas need tõesti heakskiidu saavad või mitte, see on meile oluline, praegusel hetkel on äh, teatavaid probleeme ja kui mõni nendest äh, varem taotletud algatusraportitest jääb ära liikmesriikide vastuseisu tõttu, siis me võime selle raporti, selle ärajäänud raporti asemele ta tuua. ja siis ettepanek, mis puudutab kahe tuhande neljateistkümnenda aasta parlamendivalimisi. valimised on tulekul ja seetõttu peaks meil toimuma kümnendal juunil, esmaspäevasel päeval Strasbourgis erakorraline komisjoni koosolek selleks, et me saaksime võtta vastu nõukogu otsuse seisukoha võimalikult kiiresti. kaasraportöörideks on härrad Gualtieri ja Tsarkovski. ja erakorralisel koosolekul tõenäoliselt osaleb ka komisjoni poolt volinik Levandovski Šefkovitš ja siis analüüsime ka delegatsioon äh, Londonisse üheksateistkümnendal, kahekümnendal juunil äh, sellel delegatsiooni visiidil osalen äh, mina ja siis äh, kaks liiget Sotsiaaldemokraatide ja Rahvapartei hulgast, teistest fraktsioonidest üks liige, äh, proua Le Grip, äh, härra Galtieri, härra Tšerkovski, härra Scholz ja teised, härra Duff, härra Agnew kuivõrd tegemist on nende enda liikmesriigiga, siis äh, nemad saavad ka õiguse osaleda. rahvapartei on esitanud kolm äh, ta-, nime kahe asemel. ja veel äh, mõned võimalikud soovitused ja kas kellelgi on midagi öelda, sellisel juhul me kinnitame need ettepanekud ja ja härra Brock osaleb ka delegatsiooni visiidil Londonisse, kui kolleegidel midagi selle vastu ei ole. ja Läheme siis edasi, härra Foxi ja härra Hefneri raport annan kõigepealt sõna proua Kurmaile, kes võtab nüüd juhtimise üle, kuivõrd mina pean paraku hetkeks lahkuma um, thank you very much dear chairperson as i was lucky to chair yesterday the public hearing which was a suur tänu, eile oli mul au juhtida meie avalikku kuulamist, mis oli äärmiselt edukas, tahaksin tänada kõiki kolleege, kes sellel osalesid ja ma arvan, et see kuulamine aitas meil tõesti saada pisut põhjalikumaid teadmisi sellest teemavaldkonnast. me kuulsime ära eilsete asjatundjate arvamused ja nüüd, kes soovib veel sõna võtta, palun. härra Fox, annan siis kohe teile sõna. lugupeetud esimees, suur tänu selle sissejuhatuse eest. kõigepealt ma vabandan mina pean üksteist kakskümmend siit lahkuma ja me oleme juba pisut ajast maha jäänud, nii et sellepärast ma räägin kiiresti ja Gerald võtab äh, pärast otsad kokku. nagu te ütlesite, eile oli kuulamine äärmiselt huvitav, me rääkisime Euroopa Parlamendi isekorraldusõigusest ja teie ees on siis ka meie töödokument, mis käsitleb äh, Euroopa Liidu institutsioonide asukohti. see dokument on siis ametliku eelnõu mustand, selle ametniku äh, eelnõu esitame kolleegidele õige pea. algatusraport, nagu te teate, on piiratud pikkusega ja seetõttu kasutagem seda töödokumenti selleks, et meie raporti taust paika saada. ja äh, Te võite sellest dokumendist lugeda, milline on õiguslik raamistik äh, institutsioonide asukohtade kohta, milline on Euroopa Parlamendi ajalugu ja räägime sellest, miks Euroopa Parlamendil peaks olema suurem autonoomsus oma töögraafiku, asukoha äh, ja töökorralduse suhtes, räägime siis samuti ka kehtiva korra rahanduslikust keskkonnaalasest organisatsioonilisest ja logistilisest mõjust. ja lõpetuseks toome omalt poolt ära aluslepingu muutmise teekaarti. ja ma arvan, et Euroopa Parlament on oma soovi väljendanud mitmel hääletusel viimase paari aasta jooksul oleme toonitanud, et me sooviksime, et kõik meie kohtumised toimuksid ühes ja samas asukohas. erinevatel liikmetel on erinevad põhjused sellise äh, ettepaneku toetamiseks, mõned tunnevad muret maksumaksja raha pärast, mõned tunnevad mureks keskkonna saastavate heitmete pärast ja mõnede jaoks on oluline see, et Euroopa Parlamendil peab olema õigus oma töö üle ise otsustada. nii või teisiti, selge on see, et Euroopa Parlamendi liikmed valdavas enamuses leiavad, et kõik meie koosolekud peaks, peaksid toimuma ühes ja samas tööpaigas. ja Gerald ja, ja mina kanname hoolikalt hoolt selle eest, et me ei eelistaks siin ühte kohta teisele, see ei ole meie raporti eesmärk. meie ei äh, pea enda ülesandeks otsustada äh, kas kõik koosolekud peaksid äh, toimuma Brüsselis, Strasbourgis või hoopis kuskil kolmandas kohas. meie tahame omalt poolt öelda ainult seda, et Euroopa Parlamendil peaks olema õigus otsustada oma asukoha üle ja selle üle, kus toimuvad Euroopa Parlamendi koosolekud. Teie ees on siis töödokument, mis meie mõtteviisi tausta kirjeldab, ootame huviga meie liikmete seisukohti ja soovitusi ja raporti mustandi, lõpliku mustandi esitame teile õige pea ja paraku pean lahkuma siis kahekümne minuti pärast, nagu ma teile juba ütlesin. suur tänu. järgmisele annan sõna meie teise kaasraport, teisele kaasraportöörile Gerald äh, Hefnerile. ma räägin lõpus, ütleb Gerald F. Hefner. Äh, ma arvan, et sissejuhatusest praeguseks piisab ja nii Ashley Foxi kui minu jaoks on oluline pigem kuulda, mida kolleegidel on meie töödokumendi kohta öelda. ma tahaksin toonitada, et tegemist on tõesti töödokumendiga, tegemist ei ole meie raporti eelnõuga, raporti eelnõu kallale asume alles siis, kui me oleme teie seisukohad tänase mõttevahetuse käigus ära kuulanud. esimees. jah, ja ma usun, et meie eilne mõttevahetus samuti annab teile mõtteainet raporti koostamiseks. Roberto Caldieri, sotsiaaldemokraatide koordinaator, suur tänu! kahjuks ma pean oma fraktsiooni juhatuse koosolekule minema, nii et meie variraportöör tutvustab meie seisukohti üksikasjalikumalt juba hiljem, kuid ma teeksin omalt poolt ka paar märkust selle töödokumendi kohta mina olen ühise asukoha veendunud pooldaja, aga samas on mul teatavaid reservatsioone selles suhtes, et Euroopa Parlament peaks otsustama ainuisikuliselt Euroopa Parlamendi asukoha üle. Euroopa Parlamendi asukoht on põhiseaduslik küsimus ja nagu ma juba eile ütlesin, minu jaoks on oluline see, et artikkel kolmsada nelikümmend üks ei ole kooskõlastatud Euroopa Liidu lepingu artikliga kümme ja nii et me peaksime äh, kasutama neid kahte legitiimsuse allikat ja rakendama neid siis asukoha küsimuse lahendamisel protsessis ja kui asukohtade muutmiseks on vaja aluslepingu muutust, siis tuleb seda vaadata, aga ma tahaksin seda üldiselt põhiseaduslikult siin välja tuua. ma arvan, et Euroopa Parlamendi isekorralduse õiguse ühte patta panemine sellega, kus Euroopa institutsioonide asukohad paiknevad, Äh, võib olla ohtlik, see võib äh, õõnestada meie püüdlusi, võib-olla tundub äh, esialgu lihtsam öelda, et me ei hakka siin valima Brüsseli, Strasbourgi vahel, me tahame lihtsalt õigust otsustada. kuid kui me tahame nõukogult õigust Euroopa Parlamendi, Euroopa Parlamendile otsustamiseks, siis Euroopa Parlamendil on äh, väga väike lävend äh, kvalifitseeritud enamuseks, nii et me võime otsustada kvalifitseeritud hääle, hääleenamusega minna näiteks kuskile hoopis soojale maale oma koosolekuid pidama. nii et äh, ühesõnaga me peaksime ratsionaalset äh, orga-, ülesehitust ja töökorraldust toetama, äh, seadusandja, mõlemad harud peaksid olema ühes kohas äh, ja, ja ja me peaksime kasutama põhiseaduslikku strateegiat selle eesmärgi saavutamiseks. ma põhimõtteliselt olen nõus lõppeesmärgiga, kuid samas jään eriarvamusele selle eesmärgi saavutamise teest teie küsimuses. esimees, väga oluline on see, et te rõhutasite, et tegemist on töödokumendiga ja seetõttu mina mainisin äh, ära, et eilne avalik kuulamine oli ka inspiratsiooniallikaks, mis aitab meie lõppraportit muuta professionaalsemaks. kes soovib sõna? ma tahaksin äh, kõikidele võrdselt sõna anda, proua Le Grip, äh, Viljand, Trust, Rutsas, Tahv, proua Le Grip suur tänu, lugupeetud esimees, tahaksin omalt poolt ka kommenteerida seda töödokumenti, mida meile siin täna tutvustatakse. eile pärastlõunal ma juba võtsin sõna ja äh, kuulasime, eile oli meil kuulamine, kus räägiti tööpaikadest, asukohast äh, ja vägagi erapoolikuid seisukohti kuulsime me äh, ja ma tahaksin rääkida sellest, et äh, algatusraporti pealkiri nagu see on ja raporti sisu, äh, mis küll ei ole veel raport, nagu raportöör on öelnud, on vastuolus, mere pealkiri räägib Euroopa Liidu institutsioonide asukohast, aga me keskendume siiski ainult ühele asukohale. ärgem olgem naiivsed, me teame, mida me teeme, aga ma arvan, et ka pealkirjas tuleks seda väljendada, sellepärast et kõikide Euroopa Liidu institutsioonide asukohtade küsimus on küsimus, mis on äärmiselt keeruline ja ka poliitilised pädevused jagunevad üsnagi keeruliselt ja me tegeleme siin praegusel hetkel äh, ainult äh, ühe institutsiooni asukohaga. no nii palju siis farmi kohta. selles töödokumendis on mitmeid asjaolusid, mis pole mulle meeltmööda. see dokument, äh, mis meile on esitatud, segab kokku paneb ühte patta töökoha, asukoha ja siin on puht faktilisi vigu äh, seetõttu, mida põhiseaduskomisjon Euroopa Parlamendis ei peaks endale lubama. me peame asjad ikka täpselt määratlema, me kõik teame, et äh, Euroopa Parlamendil on üks asukoht äh, ja ma arvan, et seda me peaksime ka oma sõnades väljendama, lähtudes sellest, mis on aluslepingutes kirjas. ja lisaks lõike kolm või peatükk kolm, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ajaloolist arengut, on samuti teatavaid puudujääke selles osas, kuidas on otsuseid langetatud võib-olla võiks äh, tuua välja ka seda, et äh, Euroopa Parlamendi asukoha otsus äh, ka ei määranud ainult ära Euroopa Parlamendi asukohta, vaid määrati ära ka maa, Euroopa Keskpanga asukoht ja mitmeid teisi ja tähtsaid asjaolusid nii et äh, erinevate institutsioonide asukohad on äh, omavahel seotud ja seetõttu ajaloolises kirjelduses minu arust on siin teatavaid vajakajäämisi selles äh, osas kolm meie töödokumendis. seda enam, et et äh, tuhande üheksasaja üheksakümne esimesel aastal toimus Euroopa Parlamendis ka hääletamine asukoha suhtes ja Euroopa Parlamendi liikmed hääletasid Petersi kompromissi poolt enamusega ja siis asukoha kinnitamine, Euroopa Parlamendi asukoha kinnitamine leidis aset parlamendiliikmete toetusega ja praegusel hetkel ah, meie töötame siin põhiseaduse komisjonis ah, ja meil on ah, käsil algatusraport, mis käsitleb Euroopa Parlamendi isekorraldusõigust, siis tahaksin siinkohal seada küsimärgi alla kogu osa kolm, mis minu meelest ei, osa viis, mis ei kuulu absoluutselt minu arust Põhiseaduse Komisjoni pädevusse. siin räägitakse rahanduslikust keskkonnaalasest, organisatsioonilisest, äh, logistilisest küljest, siia on toodud terve rida arve, näitajaid, suvalisi näitajaid ja mis minu arvates kõik äh, ei jäävad täiesti meie põhiseaduse komisjoni pädevustest väljapoole ja äh, ei puuduta Euroopa Parlamendi õigust, legitiimsust, ähm, töökorda, oma töökorra parandamist ja nii edasi, äh, mitte kõige vähimalgi määral ka asukoha ja tööpaiga äh, valikud, see ei puuduta, siin räägitakse lennukitest, lennureisidest, arvudest, mis on kõik küsitava väärtusega. näitajad äh, nendest on, millest räägitakse kulu, kuluaarides, kuid millel puudub igasugune praktiline reaalne alus. isegi töödokumendis, ehkki ma tean, et see on töödokument, me teame, et äh, raporti eelnõus saabub alles hiljem, kuid töödokumendis ei tohiks selliseid asju endale lubada nii et äh, ärgem ajagem sinna äh, segamini põhiseaduse komisjoni pädevusi teiste pädevustega, ma kõigepealt kogu selle peatüki sean küsimärgi alla ja ka arvud äh, sean küsimärgi alla ja need arvud on võetud propagandamaterjalidest One Single Seat liikumise propagandamaterjalidest ja need arv näitajaid seavad küsimärgi alla nii mõnedki ja need on juba aegunud ja Euroopa Parlamendil äh, komisjonid samuti, kokopüüg, eelarve kontrolli komisjon äh, on selle küsimusega tegelenud. ja ei ole saavutatud sugugi mitte samu arve. ja peasekretäri Euroopa Parlamendi sekretäriaadi andmetel ähm, on märkimisväärselt suur, märkimisväärselt ähm, teistsugused näitajad selle kohta, mida kaks asukohta, kaks tööpaika Euroopa Parlamendile tähendavad äh, ja üldsegi mitte kakssada miljonit eurot, vaid viis miljonit eurot ja samamoodi puudutab, seesama puudutab ka siis ähm, süsinikdioksiidi heidet, nii et leiame, et see vi osa viis, äh, peatükk viis selles töödokumendis äh, üritab lihtsalt äh, laimata või mustata kahe asukoha põhimõtet alatute võtetega ja esitades andmeid, mis on äärmiselt küsitava väärtusega. kuulamise käigus eile, kuulamine oli tõesti äärmiselt huvitav, kuulsime me ja kuulamise käigus kuulsime me palju huvitavaid asjaolusid ja ma rõhutaksin seda, et Euroopa Kohus on kahel korral kinnitanud üsna selgelt, et Euroopa Parlamendi pädevused oma tööd korraldada autonoomselt ei ole piiratud millegi muuga kui ainult aluslepingutega ja üldiselt parlamendi pädevused pole piiratud ja ka eilne kuulamine näitas sedasama, vähemalt mulle jäi ekspertide sõnavõttudest see mulje Euroopa Parlamendi asukoha küsimuses samamoodi, me räägime ju siin tõesti sellest Euroopa asu, Parlamendi asukohast, mitte tegelikult teiste institutsioonide asukohast ning selle asukoha määramisel on olnud oluliseks koostöö äh, liikmesriikide ja kodanike esindajate vahel, äh, nii et äh, Euroopa Parlamendilgi ja meie demokraatial on kahekordne legitiimsus Äh, liikmesriigid ja, ja, ja kodanikud. ma arvan, et me peaksime seda dokumenti pisut kvaliteetsemaks muutma, kasutades õigeid, põhjendatud äh, andmeid äh, ja vältima selliseid küsitava väärtusega avaldusi sellises ja, ja peame kandma hoolt ka selle eest, et me räägiksime tõesti ka ainult põhiseaduslikest küsimustest. suur tänu! kuna meil on viis sõnasoovijat veel ja ka raportöör soovib sõna, siis teen ettepaneku, et kõik räägivad kolm minu-, minutit ja seejärel saab härra Hefner ka viieks minutiks sõna. härra Trussas. suur tänu. katsun kinni pidada kolmest minutist ja kõigepealt suur tänu kaasraportööridele selle töödokumendi eest, te olete olnud avatud meie seisukohtadele äh, juba oma sissejuhatavas sõnavõtus, te soovite saada meie kõikide seisukohti juba tööprotsessi alguses, et neid arvesse võtta, selle eest suur tänu teile. me kõik teame, et tegemist on äärmiselt tundliku teemaga. ja ma arvan, et me peaksime seadma endale eesmärgiks leida võimalikult suur üksmeel kolleegide vahel, fraktsioonide vahel, me kõik teame. ja see tuli välja ka meie eilsel kuulamisel, et tegemist on poliitilise küsimusega ja poliitilise otsusega, nii et vaatame siis, mida on võimalik ära teha ja mida mitte. kuid kõigepealt kaasraportööride üldine lähenemine on mulle vastuvõetav. mulle meeldib see lähenemine, et Euroopa Parlament peaks ise saama otsustada oma ajakava, oma töökorralduse üle. ja mis puudutab asukoha küsimist, siis äh, selles osas olen ma ka valmis äh, nõustuma esitatud ettepanekuga on ainult mõningaid asjaolusid, millest me peaksime põhjalikumalt rääkima. ei tea, kas tulemus on erinev sõltuvalt sellest, millise menetluse kasuks me otsustame või millise tee me valime, kas selle tee, mis on siin ette pandud või lihtsalt selle öö, äh, otsese kaalutluse Strasbourgi ja Brüsseli vahel. ja igal juhul tuleb selgus majja saada ka selles osas, kas Euroopa Parlament tõesti saab ise otsustada oma asukoha üle, kas me peaksime seda tegema, millisel tasandil see peaks olema otsustatud, esmatasandi õiguse raames, põhiseaduse raames. ja ma paluksin, et kaasraportöörid analüüsiksid seda põhjalikumalt ja selgitaksid ka meile selle küsimuse tausta. mis puudutab töödokumenti praegusel hetkel, siis äh, proua Le Grip, äh, ma pole teiega nõus. mina olen äärmiselt äh, rahul selle lähenemisega. olen äärmiselt rahul ka töödokumendi ülesehitusega ja ma leian, et sellised üksikasjad, arvud, äh, näitajad on, on hädavajalikud. tegemist on äärmiselt tundliku, vastuolulise teemavaldkonnaga, nii et äh, tuleb esitada konkreetseid argumente. ning äh, samuti peavad ka Euroopa kodanikud saama konkreetset faktilist infot ja meie raport võib selle info levitamisele kaasa aidata, kui te seate mõned äh, näitajad küsimärgi alla, äh, siis jah, see on, äh, selles osas ma olen nõustunud, nõustun teiega andmed peavad olema õiged, nii et ma pöörduksin kaasraportööride poole ja paluksin lasta neil arve kontrollida, kus kuidagi peaks saama neid arve kontrollida, aga isiklikult see lähenemine, arvude esitamine kui selline on mulle meeltmööda, ma leian, et need näitajad on kasulikud ning need tuleks igal juhul meie raportisse sisse panna kaks väikest küsimust seoses selle raportiga. raporti pealkiri Euroopa, raport Euroopa Liidu institutsioonide asukohtade kohta. ja selles raportis, töödokumendis aga käsitletakse ainult Euroopa Parlamendi asukohta, ma saan aru sellest loogikast, kuid ma teen ettepaneku, et me peaksime tegelikult ka raporti pealkirja muutma ja sisuga kooskõlla viima. minu jaoks on pealkiri ja sisu praegusel hetkel äh, vastuolus. me pealkirjas räägime Euroopa Liidu institutsioonidest, aga dokumendis endas kirjeldame ainult Euroopa Parlamendi asukohta. ja lõpetuseks. on veel üks asjaolu, mis vajab selgitamist töödokumendis räägitakse artikli, lepingu artikli nelikümmend kaheksa alusel aluslepingu tavalisest läbivaatamismenetlusest ja siis äh, samas äh, artik-, osas kuus viidatakse lihtsustatud menetlusele ja viidatakse äh, ka Euroopa stabiilsusmehhanismile ja Euroopa fiskaalkokkuleppega seotud muudatustega seoses aluslepingu muudatustega Äh, ja ma arvan, et äh, me peaksime siin äh, oma keelekasutust ikka pisut täpsemaks muutma. ärgem unustame, et me räägime siin ju õiguslikust protsessist, et ja siis veel üks asjaolu, mida ma tahaksin raportisse kaasata ettepanekud, mis puudutavad äh, äh, Strasbourgi asukoha alternatiivseid äh, kasutamisvõimalusi ja selle kohta on tehtud mitmeid ettepanekuid, näiteks et ülemkogu võiks toimuda Strasbourgis, see aitaks Strasbourgi ajaloolist sümboolset väärtust piisavalt ära kasutada ja esile tuua ja ma arvan, et alternatiivsed kasutusvõimalused Strasbourgile kui asukohale võiks olla ka selles raportis sees. jah, te olete variraportöör, seetõttu saate rohkem aega, kuid jätkem ka meie kaasraportöörile äh, härra Hefnerile lõpetamiseks aega, nii et äh, seetõttu on teie aeg siiski piiratud. esimees Villand, palun. suur tänu. ma saan sellest probleemist aru aga mulle tundub, et nii mõneski kohas tuleb välja see, et äh, teatud osapooltel on äh, siin närvid üles öelnud. minu arvates see sõnastus siin ei ole üleüldse mitte elegantne ja mulle tundub, et siin on väga palju Prantsusmaa poolt äh, survet avaldatud. teiseks ma kardan, et kui me vaatame numbreid, siis me ainult tülitseme ja kõik need statistikud, kes kogu aeg ainult kulusid välja toovad, võiksid vastata ka küsimusele, et miks niikaua, kui me oleme Strasbourgis, üleüldse, kui me Strasbourgi sõidame, miks me seal ei ole viis päeva, vaid oleme ainult neli päeva, nii et need, kes siin kogu aeg kulusid välja toovad, peavad tegelikult ka endale teatud küsimusi esitama. ja lõppude lõpuks tahaksin välja tuua veel ka seda, et kogu selle arutelu puhul vähemalt mina kavatsen vägagi täpselt tähelepanu pöörata sellele, Äh, kuidas parlamendi vastased äh, ütlevad, kuidas parlamendi vastased asukoha kohta oma arvamusi välja ütlevad ja kuidas ka parlamendi sõbrad seda teevad. sest siin on näha väga ebatervislikke liite. isegi need, kes räägivad enese töö organiseerimise õigusest, äh, eriti asukoha puhul, ei ole samas teistes küsimustes üleüldse valmis parlamendile rohkem õigusi äh, välja nõudma. mina toetan Strasbourgi, ma ei hakka seda üldse peitma. kuid ma leian, et need, kes nõuavad, et parlament peavad saama õiguse, peab saama õiguse ise määrata, siis äh, täiskogu tõesti võib seda küsimust ka otsustada, aga siia kuulub ka rohkem asju, personalieeskirjade küsimus, äh, saadiku puutumatuse küsimus ja nende küsimuste puhul tuleb endale selgeks teha, et äh, parlament võib teatud otsuseid ise võtta ja teised otsused sõltuvad kaasotsustamisest ja kus nõukogu ei saa peituda ühehäälsuse taha. ja sellepärast ma ka nõudsin, et kuulamine toimuks just sellise pealkirja all, nagu ta eile toimus. ma leian, et liiga ühedimensionaalne on see, kui me keskendume ainult asukoha küsimusele. meil on vaja laiapõhjalist lähenemist, siis ma olen nõus seda projekti toetama, kui laiapõhjalist lähenemist ei ole ja kui ainult äh, siin üritatakse Strasbourgist lahti saada, siis kahjuks mina ei toeta seda projekti ja mitte mingil juhul, ainult üle minu laiba. ja sellepärast äh, paluks, et näeks, paluksin ma teid, et vaadake tõesti seda asja laiapõhjalisemalt. ja muide, ma arvan, et me võiksime väga palju aega kokku hoida äh, Äh, siis, kui need, kes ütlevad alguses, et nad peavad ajast kinni, siis seda ei tee, siis sellised asjad võiksime lõpetada. Andrew Duff, Duff ja siis äh, Mr härra Brons. suur tänu, ma olen nõus, et peaksime üritama aru saada ja hinnata selle küsimuse komplekssust ja tundlikkust ja ma olen äh, Konstantz Le Gripiga täiesti nõus. teatud aspektid selles äh, töödokumendis on lihtsustatud, äh, need ei ole kontrollitud. ja meil on vaja parlamendi juhatuselt ka täpseid numbreid kulude kohta mind üllatab, et peatükis äh, kuus on kirja pandud, et äh, et lepingute muutmine on kiire ja lihtne protseduur. minu kogemus seda ei kinnita. ma arvan, et on tähtis et meie põhiseaduskomisjonina keskenduksime sellele küsimusele ja oleksime väga ettevaatlikud ka, kui räägiksime, kui räägime institutsioonide vahelisest tasakaalust äh, see on meie ülesanne me ei saa siin ennast ette valmistada lihtsustatud menetluseks, vaid tegemist on tõesti väga kompleksse paketina, paketiga, kus on erinevad ettepanekud. parlamendi delegatsioonilt äh, uue konvendi tööks, äh, mis Äh, tuleb kokku kahe tuhande viieteistkümnenda aasta kevadel. seda peaksime me ette valmistama. ja see tähendab seda, et me ei vaata üle mitte ainult äh, Strasbourgi küsimust parlamendi jaoks, vaid ka teiste institutsioonide asukohtasid. kaasa arvatud ka otsuseprotsessi ülevaatamine mis defineeriks siis ka parlamendi asukoha kuna tegemist on paketiga, terve küsimuste kataloogiga, tuleb meil paika panna ka parlamendi tegevuskava prioriteedid. mõndade jaoks tõesti asukoha küsimus on äärmiselt tähtis. aga teiste jaoks on see küsimus vähem tähtis ma olen veendunud, et me saame need küsimused ähm, lahendada raportiga, mm, mis, mida me siis ka järgmine kord veel arutame. suur tänu, härra Brons ja siis härra Hefner võtab selle arutelu kokku. jah, selles põhimõttelises küsimuses ma olen nõus, et Euroopa Parlamendil on üks asukoht äh, seda sellepärast, et meil on võimalik kulusid kokku hoida. ma ei hakka siin äh, vait olema selles osas, et kus olema peaks minu arvates Brüsselis, sellepärast et Brüsselisse on äh, rahvasaadikutel lihtsam tulla, teiseks on see ka äh, täidesaatvale võimule lähemal ja ka kaasotsustuse menetluse jaoks on äh, see lihtne. ma ei usu, et parlamendil peaks olema lubatud otsustada, kus nende asukoht on. nagu härra Kvalteeri ütles, et äh, paljudes riikides on tegemist konstitutsioonilise küsimusega. ja ta tegi ettepaneku, et tegemist peaks olema lepingut puudutava küsimusega. kas äh, põhiseadus ei peaks siis äh, lahendama seda lepingu küsimust? ma ei usu, et parlamenti peaks vaatama kui liikuvat maja, mida võib alati auto peale panna ja kuhugi mujale vedada. see võib avada ukse sellele, et meil on erakorralised kohtumised ei tea kus, ainult sellepärast, et see toob endaga kaasa poliitilisi eeliseid. kahe tuhande kaheksanda aasta otsus, kaks tuhat seitse, kaks tuhat kaheksa vastu võetud otsus tulla ajutiselt Brüsselisse, sellepärast et probleem oli Strasbourgiga ja see lõi tõesti pretsedendi ma ei ole saanud vastust oma küsimusele, aga ma tahtsin teada, millist ähm, protseduuri või menetlust kasutati selleks, et seda kahe tuhande kaheksanda aasta otsust vastu võtta ja ma tahaksin tõesti sellele vastust teada ja pidasin ka ajast kinni. suur tänu ja viimase kõnelejana annaksin sõna härra Hefnerile selleks, et ta annaks oma panuse selles arutelusse, nii nagu ta lubas arutelu alguses ja suur tänu, proua esimees, kallid kolleegid. tegemist oli väga viljaka aruteluga, ma leidsin, et ka eilne kuulamine oli suurepärane see oli väga mitmetasandiline nii raportööride panused kui ka ekspertide panused olid väga mitmetasandilised. Äh, olen harva näinud nii hästi ettevalmistatud kuulamisi. kahe tunni jooksul kuulasime ära mitmed eksperdid, kolmteist äh, põhiseaduskomisjoni liiget võtsid sõna. meil oli võimalik veel läbi viia ka, ka kokkuvõttevoor, nii et mul oli tõesti väga hea meel, et me seda küsimust arutasime just nii, nagu tegime ja loodame, et me jätkame seda tööd niimoodi nüüd mõned äh, märkused ähm, sõnavõttude kohta. proua Le Gripp, te nii kulutasite väga palju aega selle peale, et te kritiseerisite meie laiali saadetud kutset. ma võin teile korrata kõike seda, mida teile olen juba öelnud, aga ma ei tee seda. kui te soovite ainult selle üle kakelda, siis noh, mis teha? ma arvan, et me peaksime pigem keskenduma sellele, et üritame äh, töötada niimoodi, et me jätame asukoha küsimuse täiesti lahtiseks. mulle tundub, et mul ei ole võimalik aga selles küsimuses teiega koostööd teha. ei ole võimalik siin rääkida sellest, et kas ma olen Strasbourgi poolt või vastu. tähtis on, et me avaksime menetluse, mille kaudu parlament saab õiguse seda küsimust kas ise otsustada või vähemalt kaasa rääkida kaasotsustusmenetluse kaudu see on minu jaoks väga tähtis. Roberto Gualtieri ja tegelikult Rainer Viiland ütlesid seda äh, härra Trutsas ja ka Andrew Duff. nimelt, et äh, siin töödokumendis me viitame ainult menetlusele ja me ei ole siin nii kindlasõnalised, nagu me raportis võib-olla tahaksime olla ja selgesõnalised. see kriitika seitsmenda punkti kohta on täiesti õige, kui kasutatakse siin inglisekeelseid sõnu same procedure, sama menetlus, siis see tõesti on väga vastuoluline. aga me ei kujuta endale ette siin mingit lihtsustatud kiiret menetlust. ainus võimalik menetlus on äh, osa suuremast lepingu muutmise paketist ja selleks on kohe kindlasti vaja kokku kutsuda nii konvent kui ka valitsuste vaheline konverents. ja see tähendab seda, et parlament praegusel hetkel on välja töötamas paketti, mis koosneb erinevatest osadest. me rääkisime siin äh, asukohtadest, ka teistest küsimustest, mis parlamendi jaoks on tähtsad ja mis tuleb läbi arutada konvendis see on tähtis pärast järgmisi valimisi. mis puudutab asukohta, siis olen kõigiga nõus. asukoha küsimus tuleb arutada tõesti laiemas plaanis, me peame arvestama ka teiste institutsioonide asukohaga. oleks väga naiivne ja vale, kui me parlamendi dokumendis praegu paneksime ette midagi, mille üle tuleb hiljem läbirääkimisi pidada. ma arvan, et parlament peaks tegema konkreetseid avaldusi parlamendi kohta peaksime raamistiku välja tooma, aga me ei peaks teiste institutsioonide asukohtadest enda raportis rääkima. nii et tõesti sisulises poliitilises õiguslikus lähenemises soovin teie toetust, aga me ei hakka siin materiaalseid küsimusi lahendama. siis äh, räägiti väga palju statistikast ja numbritest. jällegi, proua Lehrip äh, ma ei tahaks selle üle kakelda, me oleme tõesti siin nädalaid üritanud kõikidest allikatest saada korralikke numbreid ja mind üllatab väga, et parlamendil endal ei ole mitte mingeid numbreid kulude kohta. minu arvates ei ole väga raske äh, saadikute kuludeklaratsioonidest kul, kulusid kokku lüüa, aga keegi ei olnud mulle võimeline neid numbreid esitama, mina ei hakkaks numbrite üle kaklema siin teiselt poolt on öeldud, et äh, et kõik on küll väga kallis, aga mingeid numbreid meil ei ole. tegemist on töödokumendiga. töödokumendis tuuakse välja argumendid, mis arutelus mängivad väga tähtsat rolli. raportis me ei hakka kaklema numbrite ja statistika üle, vaid raportis paneme me paika õigusliku tee ja poliitilise analüüsi. sellepärast ma ei hakkaks äh, sellele nii palju tähelepanu pöörama veel paar asja, mis üllatasid, mainin neid ainult. Te heitsite meile ette, et me diskrimineerime, et tegemist on hägusa dokumendiga ja et me üksikasjalikult räägime siin taksoga sõitmisest ja et äh, põhiseaduskomisjon ei peaks sellega tegelema. ma arvan, et äh, sellised väited ei kuulu parlamendi aruteludesse olen teiste avalduste eest väga tänulik, sest lõppude lõpuks tuleb meil otsustada selle üle ja see tuli väga paljudes avaldustes välja. nimelt minu jaoks on ikka veel lahtine, et kas parlament lõppude lõpuks ise võtab selle otsuse vastu või kas parlament äh, tavamenetluse kaudu üheskoos nõukoguga otsustab selles küsimuses. ma arvan, et on mõistlik, et parlament ütleks meie tahame olla võimelised seda otsust vastu võtma, me tahame kaasa rääkida, aga kuidas seda teha, selle menetluse peaksime me siin komisjonis veel läbi arutama. viimane märkus. tahaksin siiski jääda ka selle juurde, et me üritaksime õigusliku, põhiseadusliku küsimuse esitada, et me ei hakkaks siin mingit konkreetset asukohta välja tooma. ma ei kavatse seda teha ja mul oli väga hea meel, et suuremas osas ka avaldused läksid selles suunas. tegemist on demokraatliku põhiseadusliku küsimusega. me ei räägi siin sellest, et me oleksime mõne riigi, linna või piirkonna vastu. aitäh! suur tänu suur tänu teie panuse eest, nagu ma teile ütlesin, tegemist oli väga elava aruteluga eile ja palusin, et sekretäriaat eile hoolitseks ka selle eest, et kõik äh, kolleegid saaksid äh, dokumendiga kirjalikult, äh, sest see on mõlema raportööri jaoks väga heaks juhiseks, aga ka äärmiselt tähtis meie kõigi jaoks, kes me tegeleme selle küsimusega mm nii et suur tänu, lõpetame nüüd selle arutelu ja kuna esimees Kassiini on siin ja mina olen järgmise raporti variraportöör, siis ma annaksin juhtimise üle härra Kassiinile. aitäh, mina jätkan nüüd siis istungi juhtimist. Äh, niisiis äh, Te olete siin väga tõhusalt töötanud ja nüüd jätkame minu juhtimise all. päevakorra järgi on meil nüüd viisteist minutit selleks, et kaaluda Euroopa tasandi poliitiliste erakondade ja sihtasutuste rahastamist ja põhikirja. tegemist on äh, infoga siis selle kohta, mis kolmepoolsetel kohtumistel on juhtunud, sest sellepärast, et pärast, kui muudeti kodukorra reeglid seitsekümmend, äh, mis eriti puudutab Guerrero raportit, on läbirääkimiste meeskond pärast siis iga triloogi kohtumist tulnud komisjoni ette tagasi ning andnud aru. proua Tšanako raport võeti vastu viieteistkümnendal aprillil, esimene mitteametlik triloog toimus kuueteistkümnendal aprillil Strasbourgis ning järgmine viieteistkümnendal mail siin Brüsselis. arutelude keskmes on see, kes peaks registreerima neid erakondi. meie parlamendi ja komisjoni seisukoht on see, et selleks peaks, seda peaksime tegema ka meie, parlament peaks registreerima erakondi. ja neile siis poliitilise staatuse andma. meie oleme toetanud mõtet, et peaks toimima selline automaatne registreerimine, sest ei ole ju hea, kui mõni organ Euroopa Parlamendis oleks siis see, mis otsustab, mida teha. inimesed tulevad siis kokku ja otsustavad, kas on äh, sõnavabaduse ja ühinemisvabaduse põhimõtetest kinni peetud. kõigil peaks olema õigus sellistes asjades siiski ise selgusele jõuda. me peame aga hoolitsema selle eest, et registreerimine siiski parlamendi kätte jääb, aga äh, samas tahaksime siis äh, seda protsessi nii võimalikult vähe, nii võimalikult palju detsentraliseerida kui võimalik. võib-olla meil võiks olla selline tarkade meeste komisjon, kes äh, Äh, tegeleb küsimusega, kui esitatakse protest, milles väidetakse, et teatud erakond või sihtasutus ei pea kinni Euroopa Liidu põhimõtetest, aga mm, annan nüüd sõna raportöörile proua Janakule. aitäh, esimees Äh, olukord on tõesti selline, nagu teie seda kirjeldasite. meil on toimunud ka äh, kohtumised äh, nõukogu ja parlamendi personali vahel, need on olnud tehnilisel tasandil kohtumised, kohtumised on toimunud kas sekretariaadi osalusel ning näib, et vaatamata sellele, et teatud liikmesriigid ei ole tegelikult asunud selgele seisukohale Äh, mõningates küsimustes äh, näib eesistujamaa Iirimaa tahtvat selle asjaga siiski oma eesistumise ajal ühele poole saada. enamgi veel, võib-olla peaksin tähelepanu juhtima sellele, et kõik rõhutasid, et me tahame arvestada nendega meie siin parlamendis usume, et erakondade registreerimine peaks olema automaatne ja sellele ei tohiks mingit poliitilist survet avaldada. järgmisel nädalal toimub veel üks tehniline kohtumine. Eh, parlamendisaadikuid seal kohal ei ole, aga ma eh, olen palunud, et kokku tuleksid koordinaatorid ja variraportöörid nii et me saaksime äh, teha kokkuvõte kõigest, mis protsessi algusest peale on juhtunud, nagu te ütlesite, härra esimees, minu arvates olukord on üsna lootustandev. järgmine triloog peaks toimuma siis Strasbourgi nädalal Euroopa aluseks olevatest põhimõtetest kinnipidamine on samuti väga oluline teema. aga ma arvan, et äh, selle probleemi saame lahendada mitteametlikult, äh, töötades siis välja mingi taotluse vormi ning see organ, mille me siin parlamendis siis loome, hakkab nende vormidega tegelema, paneme paika teatud poliitilised kriteeriumid. meie seisukoht on see, et me ei taha eh, erakondade jaoks juurde mitte mingil juhul rohkem raha. me ei taha hakata kulutama raha ka uute organisatsioonide loomiseks Äh, nõukogul oli algul mõte, et tuleb veel mingi agentuur luua, meie ütlesime väga selgelt välja, et meie lihtsalt tahaksime, et oleks mingi organ, mis on sõltumatu ja täielikult administratiivse iseloomuga erakondade registreerimiseks ning lõpetuseks me tahtsime, et et ole, me, me, viimane asi, mida me tahtsime, oli mingi uus institutsioon ja uued rahalised kulutused, niisiis nagu ma ütlesin, järgmisel nädalal toimub meil tehniline kohtumine, samuti toimub kohtumine variraportööridega. nii saame siis kokku tulla, kõnelda sellest, mis siiamaani on juhtunud ning triloog jätkub Strasbourgis. aitäh! aitäh! proua Kurmai on samuti sõna palunud. aitäh, kallid kolleegid, me teadsime, et need läbirääkimised ei ole kerged. esimesed kohtumised on seda ka kinnitanud, sellele vaatamata oleme me saavutanud edusamme, ma usun, et Euroopa Parlament on näidanud oma valmisolekut oma esialgsest seisukohast edasi liikuda, on näidanud üles, et on valmis kompromissideks ja tahaksin tänada raportööri tubli töö eest ma loodan, et ka nõukogu samamoodi käidub ja käitub ja ma loodan, et kolleegid, kes siin nõukogust kohal on, ka nõukogule selle sõnumi edu, edestavad. tehniliste tu kohtumiste tulemuseks on see, et meil on lõpuks ometigi mingid konkreetsed tulemused, need nõndanimetatud mitteametlikud dokumendid. nüüd me peaksime kiiresti kokku tulema, need läbi vaatama ja saatma siis tagasiside Äh, sest nagu Marietta just ütles, äh, Iirimaa tahab selle asjaga oma eesistumise ajal üle poole, ühele poole saada ja, ja meie järgmine triloog toimub siis Strasbourgis järgmis, järgmisel korral. mina leian, et see, mis komisjonil siiani on äh, plaani võtnud, on palju mõistlikum kui see, mida nõukogu soovitab nõukogu osalus läbi mingi kaasotsustusmenetluse oleks vastuolus siis äh, sõltumat-, äh, ei ole, ei oleks väga, oleks väga vastuoluline, mulle tundub, et see tarkade meeste kogu oleks palju parem mõte. me peame olema väga ettevaatlikud ja et me ei, ei looks liiga keerulist ja pikaajalist menetlust, seda enam, kui sellise menetluse lisaväärtus ei ole väga selge ma arvan, et komisjoni töödokumendis on piisavalt kaitseklausleid, mis võimaldavad Euroopa Parlamendil oma rolli teostada ja me peame vältima igasugust huvide konflikti, aga samas peame silmas pidama ka seda, et Euroopa Parlamendil on demokraatlik legitiimsus, mida ühelgi ametil ei ole ja seda, sellest kõneles ka Marietta. ma loodan, et nõukogu lõpuks ometigi nõustub mõningateks kompro-, mõningate kompromissidega et me saaksime aruteludes liikuda edasi järgmiste punktide juurde. aga mul on kahju, et meil ei ole endiselt veel äh, neid äh, äh, mureprobleeme esitatud kõigi liikmesriikide poolt. Nad peavad ju ometigi aru saama, et see määrus mõjutab nende siseriiklikku õiguskorda ning nad on täiesti vastu sellele, et Euroopa tasandi erakonnad osaleksid riikides, riikides sisestel valimistel äh, isegi kui küsimus on Euroopa Liidu alane. nii et, et meil on vaja tõesti siin täiendavaid edusamme, ma loodan, et need ka tulevad ning tahaksin tänada raportööri suurepärase koostöö eest. aitäh, proua Kurmai, härra Tahv. esimees ma arvan, et mõningast edu on saavutatud, asjad liiguvad eriti nõukogu ja parlamendi poole peal. Äh, mulle tekitab rohkem hämmeldust aga see, et komisjon äh, ei ole eriti lootusrikkal seisukohal ning mina endiselt ootan väga selget selgitust, milline on Euroopa tasandi poliitiliste erakondade õiguslik staatus äh, Euroopa Liidus. kuidas äh, see mõjutab siis nende erakondade tegutsemist äh, parlamendi valimiskampaanias näiteks? milliseid eeliseid Euroopa tasandi poliitilised erakonnad saavad sellest, et et nad lisaks siis äh, riiklikule juriidilisele staatusele on endale võtnud ka veel Euroopa tasandi juriidilise staatuse. sellele küsimusele ilmselt on võimalik vastata. aga siiamaani me neid vastuseid veel saanud ei ole komisjonilt. mina leian, et selleks, et äh, edasi liikuda, peame me ka palju rohkem täpsustama, milline täpselt on selle tarkade meeste komisjoni roll, kui suur see on, kuidas sinna inimesi ametisse määratakse, milline on selle mandaat, millised on selle volitused, töömeetodid ja nõnda edasi ma leian, et äh, antud hetkel, vähemalt nendel triloogidel, kus mina kohal olen olnud, äh, räägime me üksteisest mööda selles küsimuses. meil puuduvad ühised seisukohad ning äh, selline ühiste seisukohtade puudumine ei aita kaasa tugeva poliitilise konsensuse saavutamisele selles väga olulises teemas samuti peame otsustama, kas nõukogu kui kaasseadusandja kavatseb osaleda selles äh, erakondade keelamise protsessis. eesistuja Iirimaa näib olevat seisukohal, et jah, peaks vähemalt seda tegema, sest et Eh, sest Euroopa Liidu riigiõigusliku arengu üldine suund on selline, et et eh, seadusandja kaks koda muutuvad võrdsemateks. ja selline loogika näib igatahes Iirimaa käitumist suunavat aga ma tahaksin kuulda siis raportööri vastust sellele küsimusele. lõpetuseks on meil veel see lahendamata referendumite küsimus. on täiesti selge, et endiselt on suuri vastuväiteid sellele, et Euroopa tasandi poliitilised erakonnad saaksid osaleda liikmesriigi tasandil toimuvates referendumites, kuigi need on Euroopa teemalistel küsimustel. ma arvan, et me võiksime siin küll kokku leppida, et neile selle õiguse andmine oleks väga oluline. me peame otsustama Äh, oma tele, äh, tele, Riigikogul osalevas delegatsioonis, kui kaugele me tahame minna, kui palju me survet avaldame selles äh, konkreetses nõudmises. aitäh, härra Prants. aitäh. esimees ütles, et me peaksime depolitiseerima registreerimise protsessi Need kolm kriteeriumid, näiteks põhiõiguste ja väärtuste tõlgendamine, on kriteeriumid, mille on paika pannud poliitikud. registreerimine äh, on siis objektiivne otsus subjektiivsete kriteeriumite alusel. enamikud äh, autoritaarsed süsteemid oma reegleid ei riku, nad lihtsalt äh, reeglite piires muudavad vastaste tegutsemise väga võim-, keeruliseks. Ähm, koordinaatorite kohtumise ülevaade ja ma loodan, et ma sellest ülevaatest valesti aru ei saanud, jättis mulle mulje, et on tehtud juba kaks ettepanekut äh, äh, selle registreerimisprotsessi kohta mida meie siin komisjonis kaaluda ei saa, sellepärast et ei lükatud tagasi, et ei esitatud üksegi, ühtegi põhjust, miks neid erakondi ei registreeritud. ja kui see tõesti nii on, siis eh, see ei ole just heaks endeks tulevastele eh, depolitiseerimiskatsetele, kui inimestele öeldakse lihtsalt ei ja ei selgitada, miks. ma loodan, et ma sain teist õigesti aru. härra Hefner, palun suur tänu, härra esimees, tahaksin lihtsalt hästi lühidalt tõstatada küsimuse, mis äh, puudutab seda, mida äsja öeldi. sest äh, muidu, mis puudutab läbirääkimiste meeskonda, me tõesti oleme otseühenduses ja mul on väga hea meel, et me oleme lõppude lõpuks jõudnud nii kaugele, et teine pool, nõukogu, edastab meile oma sõnastusi ma saan aru, et ka nõukogul läheb aega vaja, kuid ma loodan, et nüüd need asjad lähevad siiski kiiremini. minu jaoks on äärmiselt tähtis see, et vastavalt praegustele reeglitele oleme me sattunud äh, probleemidesse ja esimehe raport vabandust, esimehe teadaannetest selle koosoleku alguses tuli see ka väga hästi välja. ma ei hakka siin rääkima sellest, äh, millest siin räägitakse, ja millised on probleemid, kuid minu arvates on väga tähtis, et need, et me kasutaksime neid kogemusi, mida me saame nendelt läbirääkimistelt äh, tuleviku jaoks. ma arvan, et kui seda lühidalt kokku võtta, siis tuleb väga selgelt välja, kui tähtis on, et meil oleks äh, ametlik menetlus, mis mida ei oleks võimalik poliitiliselt mõjutada. et oleks menetlus, mis põhineks tõsiasjadel, mis, mida ei oleks võimalik õiguslikult rünnata. ma arvan, et siiamaani ei ole piisavalt Äh, ennetustööd äh, selles mõttes tehtud, et meil oleks tulevikus selline nii-öelda kindlustatud menetlus. ma arvan, et äh, teiseks on see ka konstitutsiooniline küsimus, mis on tähtis parlamendi jaoks. parlament tegeleb nende küsimustega, kuid kuidas ja mis puudutab äh, väljapaistvate isikute äh, puhul kasutatavat menetlust, äh, siis äh, meil on vaja kindlaid reegleid ja need, kes praegusel hetkel kolmepoolseid läbirääkimisi peavad, äh, peavad saama ka kogu informatsiooni selle kohta, mida koordinaatorid viimasel kahel koordinaatorite kohtumistel, kohtumisel otsustasid. No. hästi. ma ei näe rohkem sõnasoovijaid Äh, triloogil üritan ma, ma ei tea, kas mul õnnestub või ei, aga ma üritan, äh, et äh, üritasin asju edasi liigutada. proua Tšenako on ju koostanud raporti, me oleme selle komisjonis heaks kiitnud ma üritan äh, paremini selgitada parlamendi seisukohti, äh, mis puudutavad näiteks ühinemisvabaduse põhimõtteid, nendest peaks ju kogu menetlus lähtuma. mina ei usu, et äh, vaatama erakondade registreerimist kui ainult poliitilis- või ainult õigusloomelist protseduuri. see protseduur peaks olema lihtsalt siiski automaatne või vähemalt poolautomaatne. Äh, sellega peaks tegelema mitte mingi agentuur, vaid näiteks parlamendi poolt loodud organ, mis ähm, võib lihtsalt läbi vaadata need kontrollitavad andmed, kas nendel on näiteks äh, inimesi, kes on valitud erinevatest liikmesriikidest, kas nad on esindatud kohalikes omavalitsustes, kas nende peakorter on äh, kuskil kirjas ja nõnda edasi. ja kõike seda saab kontrollida ju personal mis puudutab nüüd väärtusi, siis see on poliitiline küsimus. siin on äh, nüüd äh, vaja seda äh, tarkade meeste kogu. ning kui meil on näiteks mõned saadikud, kes teemat tõstatavad, Äh, siis me võiksime aktiveerida või luua sellise tarkade meeste kogu. selle kogu suuruse võime hiljem otsustada. võib-olla võime seda siin meie komisjonis teha, vaadata, kas keegi peab Euroopa väärtustest kinni või ei. aga lõpptulemusena peaks siis see tarkade meeste kogu koostama arvamuse aga see peaks olema siiski nõuandva iseloomuga ja mitte siis lõplikult küsimust lahendav. väga palju on veel neid küsimusi, mis on jäänud lahtiselt, lahtiseks, aga ma arvan, kui me kokku hoiame, kui parlament kokku hoiab ja kui meid toetab Euroopa Komisjon, siis me saame nõukogule nendes küsimustes survet avaldada. ma loodan, et ma äh, võtsin enamuse seisukoha meie komisjonis täpselt kokku ja sama üritame siis teha ka järgmisel triloogil. niisiis läheme nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on vahearuanne Lissaboni lepingu ellurakendamisest, mina olen siin kaasraportöör. teen lühidalt. nagu te teate, meie mandaadi alguses äh, koostati raport Stockholmi programmi ellurakendamise kohta. enne kui Lissaboni leping jõustus, võttis meie komisjon vastu raporti Stockholmi programmi rakendamise kohta. kasutati esmakordselt kodukorra reeglit viiskümmend üks meil oli äh, põhjalik koostöö AFCO, libe ja juurikomisjoni vahel. asja mõte on siis vaadata, mis on rakendamise vallas toimunud. selleks, et me saaksime siis anda näpunäiteid parlamendi järgmisele koosseisule samuti äh, tuleb vaadata, mis siis on ära tehtud ja kui me pole piisavalt ära teinud, siis välja selgitada, miks ei ole mida tehtud. möödunud nädalal Strasbourgis esitasime me küsimuse komisjonile ja nõukogule. see küsimus puudutas äh, Stockholmi programmi rakendamist. vastus oli selline, et palju on juba ära tehtud, mõned asjad on veel tegemata ning äh, loeti ette nimekiri õigusaktidest, mis on vastu võetud, edusammudest, mida on tehtud ning äh, nimekiri asjadest, mida pole veel tehtud ja nimekiri ka neist asjadest, millega on probleeme. minu probleem on järgmine mul on libekomisjoni töödokument ja juurikomisjoni töödokument. tegemist on dokumentidega, mis tavaliselt loevad üles asjad, mis on ära tehtud ja asjad, mida tuleb veel teha. siin-seal kritiseeritakse komisjoni selle eest, et komisjon ei ole teinud teatud ettepanekuid, aga kriitika ka meie parlamendi aadressil selle eest, et me ei ole tegutsenud mõningate ettepanekutega, mis komisjon on esitanud. ma ei hakka kogu nimekirja uuesti ette lugema, aga me räägime siin inimõigustest. Stockholmi programm, nagu te teate, käsitleb äh, vabadust, õiglust ja julgeolekut. see äh, läks siis kolmanda samba alt täieliku koostöö alla. me oleme nüüd kaasseadusandjad, see on võib-olla oluline kaks töödokumenti nendest komisjonidest, keda ma mainisin, on tõesti väga põhjalikult vaadanud, mis on tehtud ja mis tuleb veel teha. kolleegid, ma tahaksin teilt nõu saada. kas meie komisjon peaks koostama oma dokumenti, mulle tundub, et see ei ole väga hea mõte. kui me tahame tähtaegadest kinni pidada, siis peaksime hääletama juba oma järgmisel kohtumisel nii et, et meil on vaja töödokumenti, meil on vaja lasta see ära tõlkida, see ei ole sugugi kerge protsess. ning mina arvan, et tehas koostööd kahe teise raportööriga, kes juba on koostanud oma dokumendid, võiksime me lihtsalt korraldada kolme komisjoni kohtumise ja neid dokumente seal arutada. minu arvates oleks see kõige parem viis, kuidas toimida aga loomulikult tahaksin teada, mida teie asjast arvate, mida mina saaksin teha, näiteks kui neid raporteid ähm, hakatakse koostama. loomulikult äh, juurikomisjon ütleb, et kaubandusõiguse vallas me oleme teinud seda, siin tuleb teha seda, aga kui küsimus on viisades, siis siin on asjad juba korras. piirikaitse me oleme loonud Frontexi, aga sellest ei piisa, seda ei toetata piisavalt ja sellised probleemid siis. mina leian, et meie peame asjale oma värvingu andma, kui nii võib öelda. meil on täpselt samuti konkreetsed teemad, mis Äh, käivad Stockholmi programmi all, aga äh, mida kaks äsja eelmainitud komisjoni ei ole käsitlenud oma töödokumendis. näiteks põhiõiguste küsimus mõjutab ka meid. Äh, jällegi suhted rahvusparlamentidega. AFCO, see on just asi, mis on AFCO pädevuses. täna hommikul kõnelesime mitmetasandilisest äh, valitsemisest ning suhetest äh, endi ja liikmesriikide valitsuste vahel. kõik äh, need arutelud on parajasti käimas, niisiis millise panuse peaksin mina andma, kui ma räägin oma kaasraportööridega? minu arvates me peaksime keskenduma institutsionaalsetele aspektidele, Euroopa Liidu üleüldisele ülesehitusele ning iseäranis peaksime pöörama tähelepanu sellele, kuidas äh, erinevad punktid Stockholmi programmis on kas siis käsitlemist leidnud või ei ole seda käsitlemist leidnud. peaks vaatama, mil määral kaasseadusloome võimet on loodud, on kasutatud. uus süsteem, mille Lissaboni leping sisse tõi, vaatame, kui hästi see toimib, näiteks kui me arutame Stockholmi programmi mõningaid aspekte kas see kiirendab asju või pigem muudab need aeglasemaks? meil on täiendavad äh, kohtumised esimesel lugemusel, lugemisel, niisiis nagu ma ütlesin, mind huvitab väga, mis teil selles küsimuses öelda on ning esimesena on kirjas äh, proua Tein. Tein. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Ich bin hier Schattenberichterstatterin suur tänu, härra esimees, mina olen ALDE fraktsiooni variraportöör ja mis puudutab menetlust, tahtsin öelda, et äh, teise lahendusega, mille välja pakkusite, olete nõu-, oleme meie nõus. kuid meil on kahju, et jällegi peame nii suure ajasurve all töötama väga tähtis on, et me nende programmide puhul tõesti nii-öelda vahearuandeid teeks, poolaja vahearuandeid, isegi kui tegemist ei ole mitte poolajaga, vaid pigem juba peaaegu lõpliku aruandega ma arvan, et me oleksime pidanud rohkem aega leidma, sest kui me mõtleme, et tegelikult äh, hakkab meie ametiperiood läbi saama, siis on meil vaja praktiline lõplik aruanne koostada. sest eriti just äh, lõpu ajal me väga palju enam ei otsusta. ma mäletan väga hästi, et see Stockholmi programm võeti tookord väga suure ajalise surve all vastu ja kui ma õigesti mäletan, siis äh, Ungari kolleeg sai ungarikeelse versiooni alles siis, kui me asusime hääletama. nii et äh, selles mõttes on tõesti tähtis äh, kodanike jaoks, et me sellise vahearuande teeme, eriti kui oleme sellise äh, suurte eesmärkidega programmi nii suure ajalise surve all vastu võtnud. nii et äkki me ei peaks keskenduma siin ainult teatud punktidele ja tegema mitte ja peaksime võib-olla tõesti ka statistilise aruande koostama, et kui palju punkte me suutsime rakendada ja kui hästi sest äh, kui vaadata numbreid, ei ole me, äh, oleme võib-olla ainult poole ellu viinud ja peale selle me ei tea üleüldse, kui palju me sisulisest poolest oleme ellu viinud ja kuna me teeme äh, kolme komisjoni vahel siin koostööd, siis meie komisjon peaks ka rohkem panustama ja mitte ainult mööda minnes seda küsimust vaatama. tegemist on tõelise sisuliselt poliitilise programmiga, ehk meil tuleb vahearuanne koostada, me võlgneme seda kodanikele, sest kodanikud soovivad teada saada, millised olid meie poliitilised eesmärgid ja kui palju me sellest ellu viisime. siiamaani ei ole mitte mingit ülevaadet meil selle kohta, siin on umbes sada viiskümmend punkti, nii et punkte on tõesti palju ja me peame endale selgeks tegema, palju me oleme tõesti ellu viinud ja palju mitte um,. Yes, I, I was also going to ask. jah, aga mina tahtsin küsida, miks sellega nii kiirustama peab, ütleb härra Tahv. ma arvan, et kui me tahame asja tõsiselt võtta, siis peaksime seda ka hästi tegema Afko vaatevinklist tundub mulle, et me peaksime ka küsima, et kas need erandid, mis on Ühendkuningriigil ja Iiri Vabariigil mõningates punktides, on muutnud õigusloome menetluse keerulisemaks kas need on mõjutanud ka siis õigusloome tulemusi? kas need on mõjutanud Euroopa õigust eriti kui arvestada, et läheneb tähtaeg, kus Ühendkuningriik peab otsutama, kas ta äh, kasutab siis opt-out'i kõigist nendest Lissaboni lepingu eelsetest seadustest. minu arvates on see äh, selle loo äh, äh, riigi õiguslik aspekt, millega meie komisjon peaks tegelema ning kui vaja, siis me peaksime ka tegema järeldusi Lissaboni lepinguga sisse toodud süsteemi kogemustest. seda selleks, et korrigeerida või süvendada oma analüüse mida me võiksime siis saavutada, kui aluslepinguid läbi vaadatakse niimoodi oleks meie tegevus äh, sidus või järjekindel sellega, mida me nõuame teistes raportites. niimoodi saame ka ette valmistada siis juba äh, näpunäiteid järgmise parlamendi ajal kokku tuleva konvendi jaoks ma ei näe rohkem sõnasoovijaid. meil on veel üks päevakorrapunkt täna päevakorras, niisiis teen ettepaneku, et võtame selle arutelu kokku, nagu ma juba ütlesin, libekomisjon on selle raporti taga, nendel on kiire. mina isiklikult oleksin soovinud rohkem aega ning ma oleksin soovinud sellele rapo-, et sellele raportile oleks eelnenud arutelud, äh, mis toimusid siis pärast suulist küsimust ja see suuline küsimus on juba ära esitatud. kolleegide sõnavõtud on kahtlemata väga väärtuslikud, eriti äh, see, mida härra Tahv ütles, aja küsimus on aga selle, eh, on oluline, meie ütlesime, eh, tähendab, libekomisjon ütles, et nad tahavad siis eh, kahekümne kaheksandal nädalal, üheksandast, üheksandal või kümnendal juulil siis selle asjaga ühele poole saada. nii et, et septembri lõpus saaks siis kõiki neid muudatusettepanekuid juba arutada ja oktoobri osaistungjärgul korraldada siis ka lõpphääletuse selles osas on siis kokku lepitud ka teiste komisjonidega. me võime muidugi üritada seda ajakava muuta, aga ma kardan, et see on raske ja võim-, sellest ei tule midagi välja. aga ma võtan arvesse seda, mida kolleegid ütlesid ja ma järgmisel korral üritan, kui me siis järgmisel korral kokku tuleme, üritan vaadata, kas on mingi võimalus, et ka meie panus siis sellesse raportisse läheb, mis esitatakse juba juulikuus. ja kas me siis saame mõelda ka muudatuste protsessile, niisiis aitäh ja jõuame nüüd tänase päevakorra viimase punkti juurde. tegemist on siis reeglitega, mis puudutavad nõusolekumenetlust ja annan sõna raportöörile. suur tänu. pärast seda, kui me rääkisime siin Euroopa Liidu institutsioonide asukohtadest, paistab see nõusolekumenetluse raport üsna lihtne kõigepealt äh, sellepärast, et äh, Ahvet äh, ja Inta juhtisid meie tähelepanu kodukorra artiklile üheksakümmend ja probleemidele rahvusvaheliste lepingute puhul ja me langetasime otsuse, et me peame selle kohta korraldama eraldi raporti, sellepärast et see raport, millega mina olen tegelenud, käsitleb kodukorra artiklit kaheksakümmend üks. me oleme rääkinud sellest juba korduvalt, oleme rääkinud nõusoleku menetlusest, millega seoses just kerkis üles see probleem, et erinevad parlamendikomisjonid tõlgendasid seda erinevat moodi, mis puudutas soovitusi, muudatusettepanekuid, resolutsiooni ettepanekuid, vaheraporteid ja mis kõige olulisem, mis puudutas hääletusmenetlust kui sellist ja sellega seoses tekkis päris palju probleeme ja puudus igasugune ühtsus ja seda menetlust rakendati äärmiselt erinevalt. Euroopa Parlamendis. ja minu jaoks oli kõige olulisemaks ülesandeks äh, see vajakajäämine korrigeerida, saavutada üks ühtne menetlus, õige tasakaal äh, lepingu vaimus, äh, aga ka parlamendi arengut arvesse võttes, sellepärast et kui aluslepingusse nõusoleku menetlus sisse toodi, siis see oli selleks, et parlament saaks lihtsalt öelda jah või ei ja me olime märkimisväärselt har-, rohkem harjunud sellega, et meil toimuvad tõelised läbirääkimised äh, kaasotsustamismenetluse raames. aga teisest küljest mõnikord me tahaksime Euroopa Parlamendi mõju tugevdada, äh, seda aga ei saa teha sellisel moel, et äh, meie otsuseid võiks kohtus küsimärgi alla seada ja kui me lisame siia põhjalikke põhjendusi või tingimusi, siis äh, selline olukord tekib meie eesmärgiks oli äh, selgus, äh, me tahtsime, et äh, meie otsus oleks lihtne, seal võiksid olla volitused, aga mitte põhjendused ja komisjonis esitatud muudatusettepanekud on vastuvõetavad üksnes sel juhul, kui nendes esitatu on vastupidine raportööri poolt tehtud soovitustele ja tingimusi me ei saa lisada, selge jah ja ei, aga kui me tahame samas selgitada Euroopa Parlamendi seisukohta, siis see peaks olema lubatud, kuid seda tuleks teha muu kui äh, seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis on lisatud äh, parlamendi otsusele. ja nõusoleku menek-, kogu menetlus on olnud üsnagi aeganõudev ja viivitusega seoses on meil probleeme, seetõttu oleme toonud siia sisse selle, et vastutav komisjon tegeleb nõusoleku taotlusega ilma põhjendamatu viivituseta ja kui vastutav komisjon ei ole soovitust vastu võtnud nelja kuu jooksul, siis võib esimeste konverents lisada selle küsimuse arutamiseks ja nii edasi. siis jääb veel see hääletuse küsimus ja täiskogul tekkis päris suur sega-, segadus, me ei teadnud, kas me hääletame soovituse üle või hääletame nõusoleku üle ja mis siis juhtub, kui soovitus on negatiivne ja pärast tuleb hää- ja ka hääletus on negatiivne, kas siis see tähendab positiivset otsust ja jah ütlemist. akta hääletus oli äh, pärast akta hääletust on asjad muutunud. ma arvan, et me peaksime siin eristama kahte selget, sel-, kahte asja. üks asi on soovitus, aga kui toimub hääletus, siis hääletus peaks toimuma ainult selle üle, kas jah või ei. ja me tahaks igasugust segadust vältida. me peaksime hääletama lihtsalt äh, selge jah ja ei äh, vahel valides ja kui äh, enamust ei saavutata, siis tuleks seadusandlik akt lugeda tagasi lükatuks. soovitus aga on, on, on soovitus, see ei ole mitte mingilgi moel siduv, see on lihtsalt komisjoni ettepanek, aga hääletus peaks toimuma ainult selle üle, kas see seadusandlik ettepanek on vastu võetud või mitte ja äh, siis viimane küsimus, mis puudutab vaheraporteid, me rääkisime sellest variraportööridega ning rääkisime sellest ka Intekomisjoni ja eelarvekomisjoni liikmetega ning paistab, et teatavatel tingimustel vaheraportid on äärmiselt olulised ning nende ülesandeks on meie ettepanekuid selgitada ja seetõttu seda me siis oleme ka siin lubanud. ja kui me tahame äh, selgust, äh, siis ma loodan, et minu ettepanekud aitavad meil seda saavutada ning äh, loodetavasti saame siis nõusolekumenetlust kasutada tulevikus nii, et kõik komisjonid kasutavad seda ühtlaselt ning puudub segadus ja me saame kõik aru, mis toimub, mis on tegelikult minu raporti eesmärk. tahaksin tänada kõiki variraportööre suurepärase koostöö eest ning äh, kuulan nüüd tähelepanelikult, mida teil on öelda. Koltjääri, palun. suur tänu Rafalile suurepärase töö eest. pean ütlema, et ta on suutnud teha ettepaneku äärmiselt mõistliku, loogilise lahenduse kohta, mul on ainult üks väike kahtlus, see ei olegi niivõrd muudatusettepanek, kuivõrd kahtlus tõesti, kas tõesti selle lahendusega, kas äkki selle lahendusega me äh, tekitame liiga suure lõhe komisjonis tehtava töö ja täiskogu vahele. kui täiskogul hääletatakse ilma de facto komisjoni raportit arvesse võtmata, siis on tegemist hoopis teise hääletusega. kas me võiksime panna soovituse siis siiski hääletusele ja, ja siis tekib see küsimus ka, et kas äh, nõu no, või tähendab ei hääletus ei hääletusele tähendab jah tulemust äh, ja see muudetaks, muudaks põhimõtteliselt mitte midagi. aga võib-olla ma arvan, et siiski võiks teha hääletusi rohkem kui üks. vastasel korral me võiksime lihtsalt minna kohe täiskogu ette, me ei peaks üldsegi komisjonis sellega tegelema, tegemist on lihtsalt soovitusega, mida arvesse ei pea võtma äh, niikuinii. Nii. Äh, ma ei ole, ma ei ole päris kindel selles, aga, aga mul on teatavaid kahtlusi ja samuti soovid resolutsiooni ettepanekute esitamise võimalus. jah. ma olen täiesti nõus, et jah ja ei hääletuse puhul ei peaks olema liigset, liigseid põhjendusi sel- ja argumentatsiooni äh, kirjeldust, see muudaks selle liiga ähmaseks, aga me peaksime siiski saama äh, oma põhjendusi välja tuua, ilma et see mõjutaks hääletust. ma olen nõus, et saavituse kohustuslikkus ei oleks soovitav, praegusel hetkel mulle ei meeldi eriti see sõna, sõnastus, et et vastutav komisjon võib esitada ja nii edasi, aga, aga, aga äkki sa räägiksid sellest natuke täpsemalt? härra Tahv. ma arvan, et artikli kaheksakümmend üks lõikes kaks me peame selgelt välja tooma selle, et ükskõik, mis on poliitilise resolutsiooni hääletustulemus, see ei mõjuta parlamendi ja hääletustulemust nõusoleku otsuses. ma arvan, et see muudaks asja selgemaks. ja siis äh, lõike kolm kohta on mul küsimus Äh, esimeste konverents juhul, kui äh, vastutav komisjon ei ole soovitust äh, esitanud, võib ise selle küsimuse esitada arutamiseks järgmise osaistungjärgu päevakorda. kas esimeste konverents on ülemuslik äh, komisjoni soovitusele ja esitab siis ise oma soovituse või mitte. siinsest sõnastusest ei selgu, millise, millisel kujul see otsus osaistungjärgu päevakorda pannakse, kas nõusoleku menetluse raames otsusena või muul moel neutraalselt. ma arvan, et seegi vajab siin täpsustamist, kuid ma uurin äh, seda ettepanekut äh, veel üksikasjalikumalt. kas meil on võimalik äh, sellest veel põhjalikumalt omavahel rääkida, enne kui me hääletama asume, kas meil toimub veel arutelu siin komisjonis enne seda? see küsimus on mõeldud raportöörile, mida raportöör sellest arvab. ma ei näe rohkem sõnasoovijaid, nii et ma siis annan sõna raportöörile. hakkan siin tagantpoolt peale väga paljud inimesed ei ole sellest küsimusest huvitatud, nii et äh, me võiksime lihtsalt äh, panna pead kokku variraportööridega ning püüda siis neid asju selgitada, sellepärast et selline lähenemine oleks kõige tõhusam. kui me omavahel asjadest räägime, siis äh, tegelikult on siin kaks küsimust, mida tuleks siis võib-olla täpsustada pisut ja natuke, mille üle tuleks natuke mõelda. minu esialgne vastus Roberto oleks, et me, probleemiks on alati olnud see, et me ei ole täpselt kunagi aru saanud sellest, kas me hääletame soovituse üle või hääletame siis nõusoleku otsuse üle ja, ja kus lõpeb üks ja teine lõpeb allve ja teine algab ja mis tulemus on siis, kui nõusolekult no, poolt ei hääletata, võtame siin näiteks akta, akta puhul kogu doktriin kummutati. ja erinevad komisjonid on kasutanud nõusolekumenetlust täiesti erinevalt ja seetõttu ma tahtsin seda asja niiviisi selgitada ja ainult ühte hääletust korraldada, aga tõesti probleem jääb, et kui komisjon esitab poliitilise soovituse ja mittesiduva resolutsiooni ettepaneku, siis äh, see tõenäoliselt äh, annab oma jälje äh, protsessile ja nõusolekul lõpuks hääletame lihtsalt ainult jess või, või no, ei või jah. ja tõesti, tegemist on väga radikaalse ja liik-, ja äärmiselt lihtsustava lahendusega, lahendusega, aga ma arvan, et see aitaks olukorda selgemaks muuta. Äh, aga lõikes kaks õnnestuks seda ehk pisut täpsemaks muuta, selles osas, mis puudutab muud kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekut, me võime selle selgemaks veel muuta, ehkki mina arvasin juba, et minu ettepanek on piisavalt selge. Äh, mis puudutab esimeste konverentsi, siis äh, siis ta ei asenda komisjoni iseenesest, aga kui komisjonil äh, ei ole, komisjonis ei toimu mingisugust protsessi, kui komisjon ei suuda seda äh, ettepaneku, selle ettepanekuga käsitlemisega ühele poole jõuda, siis äh, esimeste konverents lihtsalt ilma igasuguse soovituseta paneb selle asja osaistungjärgu päevakorda, aga me võime sellest omavahel täpsemalt rääkida selle eesmärgiks oli lihtsalt põhjendamatu viivituste, põhjendamatute viivituste probleem lahendada. aga kui te arvate, et selline ettepanek ka ei, hoopis õõnestab meie huvisid, siis me võime sellest rääkida. rääkigem sellest siis variraportööridega, nii et me saaksime oma tööd tõhusalt jätkata ning koordinaatorite kohtumisel räägime ka artiklist üheksakümmend, peaksime leidma ka raportööri, nii et me suudame ka analüüsida kodukorra artiklit üheksakümmend, aga enam-vähem samal ajal nagu artiklit kaheksakümmend üks, et kõik toimuks ühtsustatult ja kooskõlastatult. teen lühidalt, ütleb Andrew Duff. ma arvan, et on äärmiselt oluline, et me kogemata siin ei äh, õõnestaks komisjonide tegevust. ja meie raportöör, kas teile on vastuvõetav, et ähm, muudatusettepanekute tähtaeg on äh, kolmeteistkümnes juuni Strasbourgis, jah, me lahendame need kaks küsimust ära ja siis jah, kui me jõuame kokkuleppele, siis see on suurepärane, aga muidu me muudame seda muudatusettepanekute ka seda asja ja esitame kompromissid ja tegemist ei ole niivõrd vastuolulise küsimusega, et äh, me peaksime veel ootama, nii et jah. niisiis, kolmeteistkümnes juuni muudatusettepanekute esitamise tähtaeg. ja juulis siis äh, äh, hääletame kõike seda. suur tänu ja sellega lõpeb meie tänane koosolek, kuivõrd päevakorraga oleme ühele poole jõudnud, nii et kohtume siis millalgi hiljem.